Possiamo iniziare i nostri lavori. niisiis, daamid ja härrad, palun alustame oma istungit. mul on kahju, et ma nii palju hiljaks jäin. aga nüüd siis alustame. jäin hiljaks sellepärast, et pidin Kosaki järgmiseks istungiks valmistuma, meil oli ettevalmistav istung nagu ikka, kantakse meie tänast istungit internetis üle esimene päevakorrapunkt on päevakorra äh, projekti kinnitamine, meil on mitmeid muudatusi, mida tahaksin mainida. kõigepealt me peame täna pärastlõunal hääletama Euroopa poolaasta teemalist raportit selleks, et EKONi komisjon saaks meie hääletusega homme arvestada, aga meil on tekkinud probleeme demograafilise statistika raportiga, sest me pole suutnud veel leida kompromissi Äh, vaatame, mis teil selle kohta öelda on, aga võib-olla me lükkame hääletuse edasi homme kella kümnele, kui kõik loomulikult homme õigel ajal kohale tulevad. ning kui oleme ära kuulanud koordinaatorite seisukohad, siis äh, saame edasi tegutseni Äh, kahjuks härra Gualteri ja härra Tšaškovski on mõlemad sii-, äh, ära, neid ei ole praegu siin. ma tean, et härra Gualteri on Dublinis ja ilma äh, nende kahe koordinaatorita me jällegi ei saa korraldada ka koordinaatorite kohtumist, need koordinaatorid kohtuvad homme üheksast kümneni niisiis, kui koordinaatoritel midagi selle vastu ei ole, siis homme kell kümme hommikul hääletame demograafilise statistika raportit ja siis jätkame juba päevakorraga nii, nagu ta praegu kirjas on. ja kell üksteist tuleb meile siis Iirimaa minister külla. niisiis, kui nõus olete, teeme niimoodi. ning mis puudutab äh, Äh, poliitiliste parteide teemalist raportit, äh, siis muudatusettepanekud on olemas vaid äh, originaalkeeles. nii et, et võib-olla me vahetame lihtsalt mõtteid ja raportöör lisab meile selgitusi. nii et, et siis saame nende üle edasi arutada. nii palju siis minu poolt mis puudutab päevakorda, mis puudutab aga Kalteri raportit parlamendi koosseisu kohta, see raport valmis alles viieteistkümnendal jaanuaril ning tõlked kõigisse keeltesse ei ole veel valmis. ma loodan, et vähemalt mõned tõlkeversioonid on homme hommikuks olemas. kas kellelgi on midagi öelda, jah, härra Guerrero? jah, esimees, aitäh ja tahaksin teile soovida ka head uut aastat, sellepärast et tegemist on meie komisjoni esimese istungiga sellel aastal. mina ja minu fraktsioon oleme teie ettepanekuga nõus nimelt me oleme sellega nõus, et tuleks edasi lükata hääletus demograafilise statistika üle homme hommikul peale ning me oleme nõus, et otsuse saab langetada Äh, kui on selge, kas meil on piisav üksmeel või ei, äh, kuulame ära, mida arvavad koordinaatorid homme hommikul, nii et, et mina olen nõus, et me lükkame selle hääletuse homse peale ja jätame asja otsustada siis koordinaatoritele, kes tulevad samuti kokku homme hommikul ning äh, samuti võime siis hääletada Rangeli raporti üle ning vahetada siis äh, mõtteid Janako raporti üle. härra Tahv, palun. jah, tere päevast kõigile. ma arvan, et meil ei ole mingit muud valikut, äh, kui päevakorda muuta, aga probleem on selles, et et meie võimalused arutada sellist keerulist ja tähtsat küsimust Äh, nagu parlamendikohtade jagamine äh, on suhteliselt lühikesed. minu arvates äh, ei saa sellist arutelu küll kolmekümne minutisse ajavahemikku suruda. see arutelu on vajalik Äh, sest et parlament peab kiiresti äh, selle küsimuse ära otsustama. meil äh, tõenäoliselt peab, me peame tõenäoliselt korraldama erakorralise kohtumise, et selle teemaga edasi minna. jah, loomulikult see arutelu on oluline ning koordinaatorid võivad seda arutada homme hommikul ja vaadata, kas annaks korraldada erakorralist istungit sellel teemal. kui kellelgi midagi rohkem öelda ei ole, äh, siis läheme päevakorrapunkti kolm juurde, varasemate istungite protokollide kinnitamine, üheksateistkümnenda novembri protokoll on meil vaja kinnitada ning teeme seda nagu tavaliselt kui mingeid vastuväiteid ei ole, siis loeme protokolli kinnitatuks. ja nüüd läheme edasi neljanda päevakorrapunkti juurde, milleks on Euroopa eh, demograafia statistika, mina olen arvamuse raportöör, kahjuks meil ei ole veel kompromisse. selline on hetkeseis ning vaatame, kas meil homseks õnnestub mingit kokkulepet saavutama saavutada, nii et, et me peame siis kas ähm, äh, hääletama või selle homme hommiku peale edasi lükkama. kas äh, keegi soovib äh, sõna võtta sellel teemal, ma selgitan muudatusettepanekute sisu. ma arvan, et härra Eduardo Barreto Capalo, Euroopa Komisjoni esindaja on ka siin kohal, kes, kui soovib, saab sõna. aga kõigepealt annan sõna parlamendisaadikutele sest et nii on meil tavaks. härra Guerrero, aitäh, esimees. mis puudutab äh, sellist äh, põhiküsimust nagu kokkuleppele jõudmine peamiste komistuskivide osas, artikkel nelja muutmine Äh, siis ma arvan, et koordinaatorid peaksid äh, fraktsioonide nimel sellega homme hommikul tegelema. Äh, tahaksime väljendada muret, ähm, mis meil sotsiaaldemokraatide fraktsioonis on see puudutab kompromissmuudatuse ettepanekut, mis esialgselt viitas kvalifitseeritud äh, enamuse mm, mõjule nõukogus. meie, meieni on jõudnud info, et juriidilistel põhjustel ei ole võimalik äh, sellist viidet välja jätta. Äh, sellest viitest võiks olla kasu, et hoida ära ajutist rännet kätte niimoodi, et ühe riigi kodanikud äh, ajutiselt rändavalt teise riigi ja niimoodi mõjutavad siis äh, konkreetse liikmesriigi hääletusõigusi. Äh, me peame siin natukene tööd tegema, enne kui me homme hääletame, me peame vaatama, kuidas säilitada viide kvalifitseeritud häälteenamusele nõukogude hääle, nõukogu hääletustel ning samal ajal tegelema ka kompromissmuudatuse ettepanekutega, mille osas me varem kokku leppisime ja võib-olla võiks kui võiksid äh, fraktsioonide sekretärid osa sellest tööst täna pärastlõunal ära teha ja enne, kui siis koordinaatorid homme kokku tulevad. Andrew Duff. esimees, ALDE fraktsioon põhimõtteliselt toetab komisjoni ettepanekut. meie ei näe mingit vajadust seda öö, oma olemuselt tehnilist küsimust veelgi keerulisemaks ajada. niisiis kui te eh, hakkate kompromisse koostama, siis palun pidage see märkus ka silmas Um, uh, hästi, eh, mina ei hakka kordama neid eh, mõtteterasid statistika teema, teemal, aga ma tahan öelda, et statistika, kuigi ta on tihti vale, sisaldab ka natuke tõde. statistika öö, äh, oma iseloomult tähendab kategooriate loomist ja neid kategooriaid saab omavahel võrrelda. ja siis saab vaadata, millised on seosed. kui statistikat hoolikalt kogutakse, Äh, siis nad on tõesti objektiivsed ähm, ning äh, seletuskirjas öeldakse, et et statistika peab äh, olema koostatud erapooletute standardite alusel, aga jällegi kategooriate ja andmeliikide valik on äärmiselt subjektiivne ning juba eeldab soovitud järeldusi. ja kui vaadata neid muudatusettepanekuid, siis on, mis on välja pakutud, siis siin võib leida palju näiteid selle kohta äh, sageli valitakse need kategooriad, pidades silmas mingit konkreetset järeldust Äh, selgituses viidatakse ka sellele, et on vaja kõrgekvaliteetset statistikat selleks, et saaks välja töötada tegevuse eesmärke. teisisõnu, äh, teatud järeldused äh, on silme ees juba enne, kui neid kategooriaid üleüldse välja valitakse. niisiis, statistiline info on lihtsalt objektiivne vastus subjektiivsele küsimusele ja seetõttu mitte väga väärtuslik, aitäh kas keegi kolleegidest soovib veel sõna saada? sellisel juhul annaksin sõna härra Barrero Capellole, et ta selgitaks meile komisjoni seisukohta selles küsimuses. palun. aitäh, härra Paredo ise ei saanud kahjuks täna siia tulla, mina asendan teda, olen Eurostatist ma arvan, et, et arutelust on täiesti selge, et tõepoolest on vaja määrust demograafilise statistika kohta. see on väga oluline kvalifitseeritud häälte enamuse jaoks, struktuurifondide vahendite eraldamise jaoks ning äh, riigi rahanduse pikaajalise jätkusuutlikkuse seisukohast Äh, samuti on see vajalik jätkusuutlike arengustrateegiate jaoks. seda määrust on vaja, miks seda on vaja? andmeid on väga pikka aega kogutud nõndanimetatud härrasmeeste kokkuleppe alusel. igal aastal Eurostat edastab äh, nõukogule juba rahvastikustatistikat, mida nõutakse näiteks kvalifitseeritud häälteenamuseks. me kasutame neid andmeid, mis Eurostatil hetkel olemas on, aga Äh, selle, nende andmetega tekivad probleemid võrreldavuse valdkonnas. niisiis, äh, selle määruse eesmärk on tõepoolest parandada statistika kvaliteeti ning võrreldavust ning vältida äh, sellist topeltloendamise probleemi, mis meil praegu tihtipeale on. tuginedes või viidates artiklile neli, tahab komisjon öelda, et on, et see artikkel määruses on väga oluline, ei tohiks loobuda siin viitest kvalifitseeritud äh, hääletusele, äh, sellepärast et demograafilised andmed, rahvastikuandmed, mis on vajalikud kvalifitseeritud enamushääletuste jaoks, on ainus viis, kuidas me saame võrreldavad äh, andmed kvalifitseeritud enamushääletuseks, vaid äh, tagamaks ka seda, et me kasutame tõesti samasuguseid andmeallikaid. niisiis, komisjon rõhutab, et on äärmiselt oluline jätta artikkel neli selliseks, nagu ta on võib-olla teda võib natukene ümber sõnastada, aga kindlasti tuleb säilitada viide kvalifitseeritud enamusega hääletamisele. komisjon samuti soovib, et rahvusvahelised soovitused äh, on arvesse võetud, näiteks mis puudutab rahvastiku definitsiooni Äh, äh, tavalist elukohta ja nõnda edasi. Äh, see tugineb kaheteistkümne kuu kriteeriumile ja on kirjas ka rahvusvahelistes soovitustes, seda on jälgitud igas määruses ja see väldiks ka topeltloendamise probleemi. nii et, et nii palju komisjoni poolt, aitäh. aitäh niisiis äh, ainus, mis ma teha saan, on järel äh, lõpetada selle päevakorrapunkti arutamine, võtta kokku, mis on juba öeldud äh, ning ma tõesti loodan, et meil õnnestub saavutada kompromiss fraktsioonide vahel. loodetavasti juba täna õhtul. ning Äh, loodetavasti homme hommikul kell kümme saame siis seda punkti hääletada. kui koordinaatorid aga kompromissiga nõus ei ole, siis peame selle küsimuse edasi lükkama. ja nüüd läheme viienda päevakorrapunkti juurde. me räägime majanduspoliitikast ning Euroopa poolaastast ja kõigepealt anname sõna härra Paolo Rangelile, kes on meie raportöör ja kes äh, esitab neli muudatusettepanekut, mille on esitanud Andrew Duff ja kolleegid ning ta räägib ka võimalikest kompromissidest, palun. aitäh! mina soovin omalt poolt Euroopa poolaasta kohta öelda järgmist. härra Andrew Duff, nagu juba öeldud, on esitanud kõik need muudatusettepanekud. Neid on neli ja mulle on nad vastuvõetavad. Nad on vastuvõetavad praegusel kujul sest äh, nad on kõik täiesti asjakohased. ja täpsemalt on siin siis tegu ettepanekuga kustutada punkt kuus äh, täiskogu istungi protokollist ning samuti on öeldud, et Euroopa Parlament peaks äh, iga uue koosseisu puhul esitama dokumendi, kus on toodud selle koosseisu tähtsamad poliitilised prioriteedid ja see, mida härra Tahv äh, siin äh, sisuliselt ütleb, on äh, just nimelt need kaks nõudmist, need kaks sätet. ta ütleb, et ilma nende sätete sisseviimiseta on tegelikult võimalik, et toimuvad rikkumised, et võetakse endale pädevusi, mida tegelikult ei ole. ning härra Andrew Duff on siin rõhutanud ka positiivset elementi, mida minagi tahaksin rõhutada meil peaks olema ka mingisugune jõumoment. me ei ole loomulikult äh, millegi algatajaks, kuid meil on äh, järelevaataja roll ja peakski see olema. ja see tähendab äh, seda, et Andrew Duffy muudatusettepanekud, mida ma teile kirjeldasin, ei ole mitte ainult vastuvõetavad, vaid tegelikult koguni soovitatavad siin räägitakse veel äh, ka kuueteistkümnenda punkti teisest poolest, äh, kus on teabe andmise nõue liikmetele. Andrew Duff paneb ette selle kustutada. ma arvan, et äh, seda teemat me oleme tegelikult juba pikalt arutanud. lai enamus on meie selja taga, seetõttu selle, selle arutamine tegelikult ei ole praegu mõistlik, kuivõrd olukord on täpselt sama nagu eelmine kord, kui me arutasime liikmete küsimust ja siis on veel neljas ettepanek, mis puudutab institutsioonide vahelist kokkulepet ja on seotud punktiga seitseteist. kuna tegelikult ei ole majanduspoliitika osas olemas teatud kindlat täidesaatvat võimu Euroopa Liidus, kuna äh, seda ei ole ja ei ole tegelikult ka mingisugust tõelist majanduse haldamist, siis on mõistlik äh, rõhutada, et komisjon, nõukogu ning parlament peavad tegema tihedat koostööd, et Euroopa poolaasta täitmist äh, või ka kulgemist jälgida. ma ei usu, et ähm, selline koostöö või viide sellele koostööle oleks mõistlik kustutada nii EKONi raportöör kui ka Euroopa Komisjon ju nõustuvad selle koostöö säilitamisega tekstis ja seetõttu nõustun sellega ka mina. aga Andrew Duffiga saaksime nõus olla siis, kui me läheksime kaugemale, kui meil tõesti oleks äh, majandusalane haldussüsteem, siis ei oleks vaja rõhutada seda koostööd kuid äh, praeguse muudatusettepaneku puhul äh, tekib teatud vastuolu, sest haldussüsteemid püütakse luua, et oleks suurem stabiilsus. aga me peame teadma, milline on asjade seis praegu. nii et äh, kaks muudatusettepanekut, äh, mis äh, härra Tahv, Tahv tegi punktide kuus ja seitse kohta, on mulle täiesti vastuvõetavad. kuid ma ei saa nõustuda sellega, et me kustutaksime punkt kuusteist teise poole ja ei saa nõustuda ka punkt seitseteist kustutamisega, sest seal räägitakse institutsioonide vahelisest kokkuleppest. muidugi kuulame ära ka kolleegide seisukohad, minu seisukohad on põhimõttelised, aga ma kuulan muidugi ka teisi. aitäh teile. härra Messerschmidt on palunud sõna, palun. suur aitäh ma kasutan võimalust ja räägin taani keeles. kõigepealt äh, soovin ma õnnitleda härra Rangelit, kes on välja töötanud väga huvitava arvamuse. mina iseenesest äh, ei ole selle poolt, et Euroopa Liit äh, topiks ennast liikmesriikide majanduspoliitilisse juhtimisse, kuid ma saan aru sellest, mida nõuab meilt leping ning ma saan aru ka sellest, mida Andrew Duff on äh, soovinud muudatusettepanekutega saavutada. eriti see, mis puudutab punkti kuus, on täiesti asjakohane. mitte Euroopa Parlament ei otsusta ju majanduspoliitika äh, asju liikmesriikides, seda teevad ikkagi liikmesriikide parlamendid ise, nemad peavad saavutama majanduskasvu. mina tahaksin kommenteerida ka punkti kümme kus on öeldud, äh, et liikmesriikide parlamentidel on eriti tähtis roll majanduspoliitika juhtimisel ning äh, kui meie komisjon selle raporti mõne kuu pärast valm-, vastu võtab ja see täiskogu istungile läheb, siis ma tahaksin teada, mida liikmesriigid, mida liikmesriikide parlamendid edasi teevad. tavaliselt on nii, et me võtame raporti vastu, siis hakkame arutama järgmist, aga antud juhul võiksime ehk endalt küsida, kas ei peaks liikmesriikide parlamente teatud regulaarse intervalli tagant kutsuma kas siia meie komisjoni või siis täiskogu istungile vastavalt punktile kümme. ma arvan, et punkt kümme on selle raporti kõige tähtsam punkt, see on selle debati kese. ainult selliste punktide alusel saabki toimuda reaalne majanduskasv, nii et aitäh raportöörile ja Andrew Duffile. lugupeetud härra Duff, aitäh. ma nõustun härra Messerschmittiga selles, et meil tuleb tegelikult mõelda ka sellele, kuidas edaspidi paremini juhtida uut struktuursemat või paremini struktureeritud koostööd endi ning liikmesriikide parlamentide vahel, mis puudutab majanduspoliitikat, just Euroopa Liidu ühist majanduspoliitikat me peaksime mõtlema artiklile kolmteist fiskaalkokkulepet, äh, kokkulepet puudutavast lepingust, kuivõrd äh, artikkel kolmteist on eriti seotud äh, AFCO tööga. see ei ole artikkel, mis puudutaks ainult Econit see puudutab äh, ka konstitutsioonilisi jooni äh, sellest, kuidas meie või liikmesriikide parlamendid oma tööd organiseerivad ning kuidas me vahetame mõtteid liikmesriikide parlamentidega. Äh, suur aitäh teile, härra Rangel, et te nõustute vastu võtma kaks esimest muudatusettepanekut, mis ma tegin ma arvan, et meil ei tuleks siin austada mitte ainult komisjoni mandaate ning võimude lahususe põhimõtet, vaid äh, parlament peab ka aru saama, et äh, tegelikult on äh, meie arvamuses nõutava reaalne teostamine väga raske, kui puuduvad vajalikud eeldused ja seetõttu olengi teinud sellised muudatusettepanekud, nagu ma tegin. mis puudutab minu kolmandat ettepanekut, siis panin ma tõepoolest ette kustutada punkti kuusteist teine pool, sest see säte on juba olemas raamkokkuleppes aga kui äh, raportöör minuga ei nõustu, siis ei ole mul midagi ka selle vastu, et tekst sinna jääb, nii et ma võtan muudatusettepaneku kolm tagasi aga mis puudutab neljandat muudatusettepanekust institutsioonide vahelise kokkuleppe kohta, siis saan ma aru küll, et parlament soovib kogu aeg näha, et sõnastatakse ametlikumaid kokkuleppeid meie ja komisjoni vahel kuid ma usun, et mitte alati ei tule see hästi välja ning äh, lihtsalt selliste sõnastuste panemine dokumentidesse ei ole ka piisav, et saavutada tõelist koostööd äh, komisjoni ja parlamendi vahel ja võib-olla sõnastusele kuluva aja võiksime kulutada hoopis selleks, et mõelda välja, kuidas sisuliselt äh, saavutada majanduskasvu ja tagada stabiilsus Euroopa Liidus, kuhu kuulub kakskümmend seitse erinevat äh, valitsust ning lisaks veel Euroopa Komisjon. ma ei usu, et aeg, asjade praeguses äh, etapis, üleminekuetapis mil arutatakse ja püütakse teostada fiskaalset ja majanduslikku integreerumist. ma ei usu, et asjade praeguses etapis oleks mõistlik hakata välja töötama mingisuguseid täiesti uusi instrumente. ja kui ma räägin ainult enda nimel, siis minule sobiks kõige paremini konvent mis tuleks kokku, mis tuleb kokku kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kevadel äh, arutama äh, majandusküsimusi ning äh, asjade selles etapis leiab parlament nagunii endale kõige sobivama, kõige loomulikuma koha. aitäh teile, härra Tahv. härra Correra. suur aitäh teile, härra esimees ma kuulasin kolleege. ning mina pean äh, nõustuma pigem härra Rangeliga ning sellega, mida ta oma arvamuse eelnõus on öelnud. kõik me soovime, et parlamendi roll oleks tugevam eriti sellisel ajahetkel, kus reformitakse eh, majandushaldussüsteeme, eh, kus tehakse uut valitsustevahelist koostööd. Eh, just sellisel ajahetkel võib parlament muutuda nõrgemaks, ta võidakse lihtsalt lükata kõrvale teda püütakse marginali-, marginaliseerida, kuigi just meie ülesandeks äh, peaks olema jälgida, mis majanduses toimub ja mida valitsused teevad. ma ei saa tegelikult äh, päriselt aru Andrew Duffy nelja muudatusettepaneku tagaseisvast mõttest. ma võtan teadmiseks, et raportöör äh, aktsepteerib neist esimest kahte aga kui me vaatame härra Rangeli alusteksti ja seda, mida ta on püüdnud sellega saavutada, mis on selle teksti mõte, siis äh, härra Tafi muudatusettepanek äh, punkti kuus kohta tähendab ju seda, et Euroopa Parlament äh, võib jälgida ja võtta sõna majanduselu kohta Euroopa poolaasta jooksul kuid äh, seda võib ta ju nagunii teha, seda tehakse pidevalt ka Econis ja täiskogus. mis puudutab teist muudatusettepanekut ja teksti osa kustutamist, siis soovitad, soovitakse äh, siin rõhutada Euroopa Parlamendi sisemist äh, konsensust Euroopa Komisjoni mandaadi kohta, aga kas ei ole natuke sedamoodi, et me püüame sekkuda sinna, kuhu pole vaja? selle asemel, et lihtsalt väljendada parlamendi enda arvamust, kuigi need kaks ei pea tingimata olema vastuolus ma ei tea täpselt, milliseks kulu, kujuneb meie hääletus, kuid tegelikult on meil ju üks ühine eesmärk. meil käivad praegu reformid ning äh, seetõttu on vajalik, et Euroopa Parlament oleks reformidega seotud, et ta saaks jälgida, milline on äh, nende tagajärg inimeste igapäevaelule, kuidas võidab sellest Euroopa Liit. ja loomulikult on meil vaja ka mehhanisme, mille abil Euroopa Parlament saaks oma seisukohta väljendada. praegu esitame me arvamuse kuid tegelikult otsustab ju juhtkomisjon, EKON, mis edasi saab. mina olen sotsiaaldemokraat ja hääletan Andrew Duffy muudatusettepanekute vastu, kuid saan tegelikult aru, miks need on esitatud ja teisest küljest saan ma aru ka sellest, miks härra Rangel on nõustunud vastu võtma kaks esimest muudatusettepanekut. aitäh. härra Rangel uh,. First... esiteks tahaksin ma tänada kõiki, kes sõna võtsid eh, nende äh, sõnavõttude eest härra Guerrerat, härra Messerschmitti ning ka härra Taffi ja härra Guerrerale teeksin ma eraldi komplimendi, sest äh, temal õnnestus see, mis tavaliselt ei õnnestu, ta on minuga nõus rohkem, kui mina ise olen endaga nõus. ma tahaksin vastata tema lõpp, tahaksin vastata märkusele institutsioonide vahelise kokkuleppe kohta. ma sain sellest märkusest täielikult aru, kuid sellest hoolimata arvan ma, et me peaksime säilitama sellise pideva surve avaldamise. me peaksime survet avaldama nii komisjonile kui nõukogule ja kui meil ei ole äh, raamistikku sellist nagu institutsioonide vaheline kokkulepe, siis tegelikult on surve avaldamine raske ja meie positsioon on nõrgestatud. seetõttu oleks mõistlik kogu aeg hoida nii-öelda survet. kui te küsite, mida ma isiklikult eelistan, siis muidugi mulle meeldiks kõige rohkem väga selge raamistik, kus on sätestatud, millised on äh, kelle pädevused tulevikus. aga on see praegu võimalik? me ju töötame alles välja uut äh, mudelit äh, majandushalduse jaoks. see ei ole lõplik, see ei ole valmis. seetõttu meil peab olema võimalik äh, surve avaldamine, meil peab olema võimalik öelda, et kui teie ei kavatse mitte midagi teha, siis me käitume vastavalt institutsioonide vahelise kokkuleppe sätetele. tegemist on strateegilise seisukohavõtuga meie komisjon äh, tegelikult ka tegeleb strateegiatega ja institutsioonide vahelise koostööga ja seetõttu olengi ma vastu võtnud Andrew Duffy esimesed kaks äh, muudatusettepanekut, kuid tagasi lükanud kolmanda ja neljanda, aitäh. Bene. suurepärane. kui asjad nii siis tõmbaksime sellele küsimusele joone alla. see puudutab siis eh, majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaastat ning mingime edasi järgmise päevakorrapunkti juurde number kuus Euroopa tasandi erakondade Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikiri ja rahastamine äh,. raportöör on proua Giannako seitsmeteistkümnendaks jaanuariks pidid jõudma kohale muudatusettepanekud. Nad on praegusel hetkel teile kättesaadavad, aga nad on originaalkeeles, ma annaksin kõigepealt sõna raportöörile. hääletamine saab toimuda alles üheksateistkümnendal veebruaril. Υπάρχουν 370 τροπολογίες για την έκθεση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 registreerimist, kontrolli nende üle. see tähendab, et me anname sõltumatutele kodanikele, nendele inimestele, kes tahavad poliitilist parteid eh, luua, me anname nendele rolli Euroopa integratsiooni arengus. ja tegelikult need õigused, mis me neile anname, on üsna kaugele ulatuvad paljudes liikmesriikides poliitilised parteid on äh, ühenduste nimistusse kantud. sellega kaasneb haldusprotsess, aga ei ole mingit poliitilist hindamist ja niimoodi tekivad kõhklused teatud tegevuste suhtes struktuurselt peab olema sõltumatus. nüüd kolmas muudatuste kategooria, millega meie fraktsioon välja tuli. ja ma arvan, et tõesti siin me võime jõuda ühisele arusaamale, sest me oleme ka viimasel ajal samas suunas oma arutlustega läinud, puudutab suhet suuremate ja väiksemate eh, hiljuti loodud ja juba vanade parteide vahel, andes nendele võrdsed võimalused sekkuda poliitilisse diskursusesse Euroopa Liidu tasemel ja teha seda nii palju kui vaja. siin eh, me lähtume ka finantseerimispõhimõttest viisteist ja kaheksakümmend viis protsenti, mis puudutab siis põhikategooriaid. nii et, et viisteist ja kaheksateist protsenti oleks siis see raha eh, jagamise eh, põhimõte. ma arvan, et te peaksite seda eh, arvestama ka praegusel arutelude faasis kuidas Euroopal läheb, kui demokraatlik Euroopa on, e, mis äh, määral saavad kodanikud äh, kaasata end äh, Euroopa tasemel poliitiliste otsuste langestamise protsessi, tuleb anda parteidele võimalus tegutseda õiguslikul moel ja just nimelt see on meie ettepaneku aluseks. ja neljandaks kas meil on üldse Euroopa tasemel poliitilist parteid? kas see puudutab seitsmendiku liikmesriikidest, viiendiku liikmesriikidest? me arutasime seda teemat, eh, me siis, kui me rääkisime Euroopa kodanikualgatusest, eh, on vaja, et Euroopa eh, kodanikud tegutseksid aktiivselt ka Euroopa tasemel, me arvame, et üks viiendik Euroopa kodanikest peaks olema hõlmatud siis saad, saab moodustada ka Euroopa tasemel poliitilisi parteisid, aitäh. nüüd ma annan sõna kolleeg Messerschmittile. suur tänu. variraportööride koosolekul möödunud nädalal me arutasime seda teemat ja ühte asja tahaksin ma ka teile tutvustada me arutasime demokraatlikku legitiimsust mitmesugustel erinevatel tasanditel, aga see mudel, mis meil on, kas me oleme, ähm, kui me oleme parlamendiliikmed, siis me peame otsustama, mil määral parteid vastavad nõuetele ja sellest võib tekkida probleem. loomulikult äh, kui partei on väga kõrgetasemeline, siis me ei taha eh, seada kahtluse alla kellegi osalus selles töös, aga vaadakem siiski, millised on demokraatlikud väärtused, millised on ähm, õigused, aga vaadakem, milline on siis vabadus sest mõnikord tekivad probleemid, kui valit-, kui inimesed, kes on neid valinud, nad tagasi lükkavad, kui tegemist on eh, uue parteiga, kui teised poliitikud lükkavad selle avalduse tagasi, siis tegemist on probleemiga, ma tean, et härra Tahv tuli välja muudatusettepanekuga, eh, aga see eh, ettepaneku osa, mis praegu meie ees on, tekitab probleeme just nimelt parteidele heakskiidu andmise osas. loomulikult peab olema mingisugune heakskiiduprotsess. sellepärast, et niimoodi pääsetakse ka raha juurde. Euroopa Parlamendi huvides ei ole see, et sõelumise viivad läbi parlamendiliikmed, seda peavad tegema sõltumatud inimesed, see oleks ka Eh, uute liikmete huvides, sellepärast et mitte keegi ei saa süüdistada eh, parlamendiliikmeid, et nad astuvad vastu oma konkurentide tekkimisele. ma arvan, et see teksti osa tuleb välja võtta, see tuleb ümber kirjutada, eh, sest et muidu ümber sõnastada, sest muidu me igatahes töötame iseendale vastu sest et niimoodi me võtame ära legitiimsuse teatud parteidelt, keda me ei taha näha. Bene. suur tänu. nüüd on sõna härra Tahvil. Äh, ma arvan, et proua Tšenako ei ole üldsegi üllas-, ei ole üldsegi üllatunud selle üle kui palju muudatusettepanekuid tuli. tegemist on väga vastuolulise teemaga. suhtumine sellesse teemasse eh, on väga erinev liikmesriigiti selle määruse struktuur, toon poliitiliste parteide osas tekitab erinevat suhtumist. loomulikult peavad liikmesriigid vastutama liik-, eh, parteide registreerimise eest. ja me näeme eh, ka, kui suur on eh, vastuolu selles osas nõukogus. ma arvan, et kindlasti peab toimuma triloog, enne kui me eh, saame selle teema edukalt lõpule viia. ja teine põhjus, mikspärast asjad peavad niimoodi minema, on just nimelt see, et komisjonist tulnud ettepanek ei ole väga hästi sõnastatud, seal on väga palju puudu. näiteks ei ole defineeritud eh, saadikute mm, määratlust selles määruses. ei ole selge, millest räägitakse kas nad räägivad eh, tavaliste inimeste osalusest partei töös või nad räägivad parlamendiliikmetest mingi parlamendi ametnik, mingi eh, partei ametnikest. ja ma arvan, et siin me peame olema väga ranged ja nõudma selgitusi. ma olen härra Schultziga nõus et me peame leidma niisuguse võimaluse, kuidas parteisid registreeritakse, kontrollima, kas nende registreerimine on toimunud õigesti. sellest oleme me ka enne rääkinud, me peame olema nii erapooletud kui võimalikud, kui võimalik ja minu isiklik eelistus, kui ma nüüd oma seisukoha välja toon, on eh, moodustada niisugune mm, Ähm, valimiskomisjon, kes seda teeb, aga komisjoni lähenemine on selline, et tuleb luua üks komisjon, kes koosneb tarkadest inimestest ning äh, nemad kontrollivad kogu protsessi ma võin sellega isegi nõustuda, aga igatahes ma tahaksin selle komisjoni liikmete arvu suurendada kolmelt üheksale. nii et kolm liiget selles komisjonis oleks siis iga institutsiooni poolt määratud ja me räägime siin kolmest institutsioonist. ma mõtlesin ka selle peale, et võiks tuua sisse eh, trahvide ja sanktsioonide mõiste, aga neid on vaja defineerida eh, delegeeritud õigusaktide kaudu. ja meil on vaja selgemini välja öelda, miks on moodustatud eh, poliitiline partei. tegemist ei ole mitte ainult mingi ühendusega, kuhu kuuluvad poliitiliselt sama meelt inimesed, vaid tegemist on kampaaniat korraldava organisatsiooniga, kelle mm, eesmärgiks on saada võimu, nad tahavad saada kohti parlamendis ja tegelikult eh, mulle tundub, et eh, komisjon ei ole päriselt mõistnud, mida niisugusel tasemel poliitiline partei tähendab, miks ta luuakse. ja oluline on välja tuua need uued eh, vastutusalad, mis parteil tekivad. neljandaks, mis puudutab nüüd lävendit ja meie oma fraktsioonis arutasime selle üle pikalt-laialt, siis me tulime järeldusele, et selleks, et need poliitilised parteid oleksid eh, tõepoolest transnatsionaalsed, me peame eh, taotlema, et eh, lävend tõuseks ühe kolmandikuni nii et üks kolmandik erinevatest rahvustest oleks hõlmatud selle partei moodustamisel. me viisime sisse ka topeltarvestuse selleks, et tagada suuremat läbipaistvust oluline on läbipaistev dokumenteerimisprotsess. dokumendid tuleb avaldada parlamendi poolt. ja e, see oleks siis üks osa e, registreerimisprotsessist parlamendis ma tõepoolest loodan, et meil on võimalik selles vallas kokkulepe saavutada. kui me teeme raportööriga koostööd. suur tänu. nüüd äh, härra Rangel, suur tänu. ma tahan veel kord tänada raportööri selle töö eest, mida ta on teinud ja ma kardan, et tal on ikkagi veel väga palju tööd jäha, äh, teha jäänud. ütleksin nii, et äh, et mina isiklikult olen teatud määral eh, Mariaga nõus, aga teatud määral ei ole ma temaga nõus. me oleme arutanud seda teemat üsna palju, aga paistab, et eh, see teema on niivõrd fundamentaalne, et eh, siin tekib väga palju küsimusi, vastuolusid, sest see teema on niivõrd oluline ja sellepärast ka nii palju muudatusettepanekuid. ma Äh, tahan vabandada, sellepärast et inimesed on tõepoolest osalenud väga aktiivselt selles arutelus. aga minu äh, lõpp-positsioon on teatud määral muutunud, isegi kui ma äh, arvasin, et ma olen seda meelt, igatahes mina olen täiesti kindel selles, et parlamendis ei tohiks toimuda registreerimist minu arvates niimoodi me tekitame kahtlusi. registreerimine peab toimuma liikmesriikides, sest muidu tekib kahtlus, et need parteid, mis on loodud, langevad parlamendi kontrolli alla nii et need parteid, mis on kusagil liikmesriigis loodud, eh, on par eh, Euroopa Parlamendi kontrolli all sest tegelikult on palju riike, kus eh, parteidel ei ole eh, sellist Euroopa ülest võimu, see on juba konstitutsioonilistel põhimõtetel niimoodi. nii et ikkagi liikmesriik peaks olema eh, vastutav parteide registreerimise eest. ja ma arvan, et peaks olema mingi sõltumatu organ ma arvan, et sellest tuleks hea kompromiss. kui tõepoolest oleks mingisugune sõltumatu mm, registreeriv organ, mingisugune mm, organ, mis äh, vastutab kõikide valimisküsimuste eest ja parteide küsimuste eest. ja see on seotud parlamendiga nii et ta on sõltumatu, aga samal ajal parlamendi sees. niisuguse eh, lahendusega oleksin ma kergesti nõus. aga muidu teeb asi mulle muret. ja see on niisugune mure, mis eh, ei tule ainult eh, teoreetilisest arutelust. teatud riikides on sellega väga raske leppida ja sellepärast Andrew Duff ütleski, et tegemist on vastuolulise teemaga, vaid ka sellepärast, et me otsustasime eh, kasutada selle partei tegevuse, partei programmi heakskiitmist, sisulist heakskiitmist, mis eh, mõnes riigis eksisteerib, mis mõnes riigis ei eksisteeri. aga vastavalt õigusriigi eh, põhimõtetele teatud riikides see mm, kehtib, teatud riikides mitte. aga muidu võib tekkida olukord, kus me eh, kontrollime parteide ideoloogiat. Eh, tegelikult te, tegemist on eh, demokraatia paradoksiga, sest et demokraatia jaoks on vaja kontrollida demokraatiat. ja minu jaoks kõige tähtsam muudatusettepanek, millega ma välja tulin ja see on nüüd natukene vastuoluline on just nimelt see, kuidas kuidas toimub vali, valimiste jälgimine niimoodi, et kuidas oleks võimalik demokraatlikult süsteemi jälgida, samal ajal teha seda neutraalselt, erapooletult, aga pluralismi vaimus. nii et, et me peame kasutama ära pluralismi idee partei tegevus peab olema suunatud sellele, et oleks tagatud maksimaalne võimalik pluralism, see on kriteerium. kontrolli tagamiseks. see tähendab, et meie ei kontrolli ideoloogiaid, öeldes, et üks ideoloogia on väga hea, teine halb ma tean, et on riigid, näiteks ütleme Saksamaal, kus konstitutsiooni ehm, kaudu on juba teatud ideoloogiad keelatud, sama on ka ehm, Portugalis. aga tegelikult niisugune sekkumine mulle tõepoolest ei meeldi ma mõistan, et minu riigis või Saksamaal juba ähm, sellistel ajaloolistel põhjustel äh, niisugused asjad eksisteerivad. ja ma kordan veel, minu jaoks on see teema äärmiselt oluline. minu muudatusettepanek, mis äh, just nimelt selgitab, et see sisuline kontroll ei ole ideoloogia kontroll. see on minu jaoks väga oluline on vaja ilmtingimata sisse viia neutraalsuse, erapooletuse printsiip. ja siis ma äh, tahaksin, et komisjon äh, jääks äh, protsessi juhtima, aga ma olen täiesti avatud ka teistele lähenemistele. aga me peame mõistma, et seda teemat me oleme siin ka eh, väga eh, sagedasti arutanud, ma tean, et Andrew Tahv, teised kolleegid on sellel teemal sõna võtnud. nii et, et küsimus iseenesest ei ole uus ja aga ma arvan, normaalne on see, et me sellega tege-, tegeleksime praegu, sest tegemist on nagu viimase võimalusega seda teemat tõstatada. aga Marietta minu meelest äh, on alati olnud valmis äh, töötama väga heade kompromisside nimel, ta on nendele ka jõudnud, et par-, et parlamendil tõepoolest oleks äh, väga tõsine positsioon, millest rääkida teiste institutsioonidega. suur tänu. suur tänu, härra Rangel ja nüüd ma annan sõna härra Koererole. suur tänu, esimees. minu arvates ähm, äh, raportööril pole põhjust äh, nuriseda äh, sotsiaaldemokraatide üle, et me liiga palju äh, e-, e-, esitasime muudatusettepanekuid äh, tegelikult meie esitasime ainult neliteist muudatusettepanekut ja me oleme väga raportööri üldise lähenemise poolt. ja tegelikult äh, artikkel seitsmeteistkümne osas igatahes sundis ta mind küll kõvasti kannatama. põhimõtteliselt on sotsiaaldemokraatidel läinud üsna hästi osa nendest aruteludest, mis me praegu peame, on olulised. et minu fraktsioon ei esitanud palju muudatusettepanekuid, ei tulnud mitte sellest, et äh, ei oleks selliseid asju, mida me ei peaks äh, siin arutama selleks, et tugevdada kõigepealt parlamendi positsiooni ja Marietta positsiooni, äh, arvestades tema olukorda triloogis Äh, härra Tahv juba äh, viitas ka sellele, et nõukogus on olukord üsna segane. ning äh, on üsna tugev vastuseis nõukogus, ma tean, on üsna tugev vastuseis parlamendi ettepanekule. mis puudutab nüüd registreerimist, siis minu arvates on hoopis olulisem paika panna registreerimise objektiivsed kriteeriumid, mitte vaielda selle üle, kes registreerimise läbi viib kui see, kes registreerimise läbi viib, e, on e, pandud e, objektiivsete kriteeriumitega tõsisest, tõsistesse raamidesse, siis pole oluline, kas seda teeb komisjon või parlament. kui on paika pandud ikkagi, kui palju on liikmeid, Äh, ja kui nende parlamentide põhis, põhikirjades ei ole pandud sõnaselgelt paika midagi, mis läheb agiiga vastuollu, siis parlamendi roll võiks olla suhteliselt väike. sest komisjon on äh, võib-olla neutraalne aga parlament on tegelikult pluralistlikum. kui tegemist on kontrollide tasakaalustamisega ja me vaatame parlamenti ja komisjoni, siis komisjon on tunduvalt eh, nagu mm, ennast eh, eelnevalt paika pannud võrreldes parlamendiga ma olen öelnud seda ka eelmistel koosolekutel ja ma ei ole variraportöör, aga ma olen äh, aktiivselt osalenud aruteludes, et ma ei ole selle vastu, et luuakse parlamendis mingisugune organ, kes nõustab otsuste langetamist, kes aitab otsuseid kujundada, sellepärast et kui äh, Ehm, on konflikt, kas teatud partei eh, vastab eh, Euroopa Liidu põhiväärtustele, siis tegelikult eh, ei peaks liidu struktuurid seda tegema, kui tegemist on konfliktiga. siis on alati olemas Euroopa Kohus kes otsuse langetab. Marietta, kui me leiame kompromisse, siis on muidugi väga hea, aga ma arvan, et me peame rääkima just nimelt objektiivsetest kriteeriumitest, mis oleksid väga selged, sest et kui objektiivsed eh, kriteeriumid on paika pandud, siis manööverdamisruum muutub Eh, väiksemaks. mis puudutab nüüd neid muudatusettepanekuid, mis tulid minu fraktsioonist, siis need ei ole küll eriti vastuolulised. mõned nendest eh, puudutavad eh, suhteid siis Euroopa Parlamendis oleva fraktsiooni ja partei vahel seal räägitakse eh, annetustest ja nii edasi, räägitakse läbipaistvusest, juhtimisstruktuuri eh, mm, läbipaistvusest Euroopa poliitilistes parteides. ja räägitakse ka siis soolisest tasakaalust kriteeriumideks selle eh, jaoks et vaja on, et see oleks parteide juhtimises olemas aga ma lõpetaksin öeldes nii. mina arvan, et aega meil enam palju ei ole. nii nagu Marietta juba välja tõi. kui me tahame, et järgmiste, järgmise aasta valimiste jaoks asi käima läheks, ei saa me parlamendis liiga kaua arutluste peale aega kulutada. läbirääkimised tulevad keerulised see periood läbirääkimisteks nõukoguga on tõepoolest raske, sest et nõukogul ei ole selget positsiooni. enamuspunktide osas nende selgus puudub ja tegelikult see paradoks, härra Rangel, see demokraatlik paradoks, millele te viitasite, on ka selles, et eh, riigisisesed poliitilised parteid ei taha, et Euroopa poliitilistel perekondadel võim suureneks. ja sealtpoolt on eh, näha vastuseisu ning meil on tõepoolest nõukogus raske edasi liikuda. suur tänu. Eh, kolleeg Browns, muudatusettepanek kolm ütleb, et eh, esialgu AFCO koos parteiga otsustab, kas teised parteid Eh, vastavad nendele subjektiivsetele väärtustele, sest et sellepärast, et eh, part, eh, Euroopa Parlamendis on ju kõik poliitikud, aga minu arvates peaks otsuse langetama hoopis kohus, mitte poliitikud ja sellepärast võib-olla me, on siin tuldud välja ettepanekuga, et me kuidagi leiame mingisuguse lahenduse kirik keset küla mingisugused targad mehed laska, teevad selle otsuse, aga minu arvates, et ikkagi otsuse peab langetama kohus, e, tehes läbi e, e, siis õigusliku menetluse. muudatusettepanek üheksa ütleb, et parteides peab olema sooline tasakaal. aga mulle tundub, et kõige paremini selles osas on läinud Euroopa parlamendil, aga kui me paneme praegu siin eh, paika niisuguse mm, soolise eh, kriteeriumi, siis loomulikult see on oluline eh, asi, aga siiski oluline on see, milline on ideoloogia pigem partei puhul. ja ma läheksin veelgi kaugemale ja ma ütlen, et partei, millel on kandidaatide ülesseadmise funktsioon ei ole vaba organisatsioon ta muutub tegelikult eh, riigi käepikenduseks. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kaks ütleb, et et eh, parteile võib eh, keelata raha andmise ja võib isegi ära keelata tema olemasolu ta, ta võib laiale saata, nii palju siis sellest ähm, asutamisvabadusest, aga kui me vaatame autoritaarseid režiime, siis nemad ei keela parteide loomist. mida nad teevad, on see, et nad eh, keelavad parteide loomise, mida nad ei ole heaks kiitnud ja just täpselt niisugune ettepanek on selleski dokumendis. suur tänu. Eh, härra Höfner, palun aitäh, esimees. kolleegid, ma pean vabandama. sest et ma just praegu saabusin sellele koosolekule. ma tulin Münchenist ära juba kell seitse, kell üheksa olin lennujaamas. aga lume tõttu eh, oli tohutu kaos ja sellepärast kõiki jäi eh, hiljaks, nii et eh, igatahes ilm takistab asjaajamisi Euroopas ja ma jäin osast arutelust ilma. ma ei kuulnud, mida pidi ütlema raportöör. ja võib-olla siis see, mida mina hakkan rääkima, on korduseks ja seega ebavajalik ma, ma lihtsalt ei kuulnud, mida enne öeldi, aga ma lihtsalt annaksin märku sellest, mis on kõige olulisemad punktid, mida me peaksime ilmtingimata selles raportis arvesse võtma. minu fraktsioon esitas sellekohased muudatusettepanekud. kõigepealt Euroopa demokraatia vajab Euroopa parteisid. ei piisa sellest, et Euroopa demokraatia toimub ainult eh, liikmesriikide eh, parteide kaudu. sellepärast, et see tähendab seda, et on ainult tegemist riigi poliitikaga, riigi ideoloogiaga ja nii edasi, aga me peame tegema kõik, mis võimalik, et Euroopa teemad oleksid Euroopa valimistel esikohal. seega siis on vaja tagada, et toimuksid Euroopa teemadel arutelud ja selleks on vaja ka Euroopa kandidaate. see teema on äärmiselt oluline. Euroopa parteid lisavad eh, annavad oma panuse lisaks sellele, mis siis tuleb riigisisestelt parteidest. ja eh, meil on Euroopa poliitilised perekonnad, mis ei ole tegelikult valimisliidud, aga nad võiksid arendada välja eh, neid arusaamu, kuidas Euroopa peaks arenema ning eh, seda ka siis tutvustama ja seega me loome alternatiivi, just nimelt seda ma mõtlen, kui me räägime siin Euroopa poliitiliste parteide põhikirjast e, see on minu jaoks äärmiselt oluline, enne kui me detailidesse läheme, me peame kokku leppima, eh, millest me räägime Eh, me räägime parteist, millist parteid me siis endale ette kujutame? parteid ei ole ju mingid riigiorganid, ametlikud organid. Nad eh, tekivad tänu sellele, et inimesed eh, tahavad olla koos, nendel on konkreetsed ideed, nad tahavad neid arendada edasi üheskoos. ning see peaks eh, olema see õiguslik raamistik, sest me ei taha ju, et parteidel oleks mingisugune ametlik staatus. me tahame, et ikkagi eh, vaba eh, ühenduse vaim valitseks parteisse ja siit ma jõuan küsimuseni. kas see nõue, et Euroopa parteisid tuleb registreerida mis raportis on välja toodud, ei sea seda lati liiga kõrvale, liiga kõrgele. kui me räägime demokraatiast, kui meie arutelu aluseks on demokraatia, siis paljud ei saa üldse sellest asjast aru, kuidas sa siis parteid registreerid, küsivad inimesed. sellepärast, et paljudes riikides on lihtsalt vaja eh, teatada, et sa oled partei loonud, sest äh, inimesed lihtsalt otsustavad, et nad tahavad parteid luua ja sellest piisab partei olemasoluks. kui on piisav arv liikmeid, kui nendel on oma põhikiri, kui nendel on oma juhatus ja nii edasi, siis ongi partei. valimiste puhul on oluline, et parteid eh, oleksid esindatud võimalikult suures arvus liikmesriikides. aga rahast rääkides, kui ähm, mida, mida rohkem inimesi äh, toetab teatud äh, poliitilist ideed, teatud parteid, siis äh, nad peaksid saama ka Eh, saama ka rohkem raha, kui keegi seda parteid ei toeta, siis eh, nad peaksid saama ka vähem raha. minu arvates on viga eh, panna ühele pulgale registreerimine ja siis õigus saada raha valimistel osalemiseks. rahastamine noh, loomulikult mida rohkem sul raha on, seda edukam sa oled. aga kui ikkagi tegemist on registreerimisega, siis tekib oht, et äh, hakatakse mingit parteid pidama mingiks äh, ekstra peeneks klubiks. ja mulle tundub, et need, kes ikkagi tahavad demokraatiat edendada arvavad, et peaks olema võimalik luua Euroopa poliitilist parteid kusagil kuidagi lihtsamal moel. ja et need piirangud ei peaks olema küll seotud rahastamisega. mina olen kuulnud, et et raportöör ei olnud väga õnnelik selle üle, et ehita-, esitati muudatusettepanekuid ilma, et teda oleks sellest eelnevalt tea-, teavitatud, aga mina olen osalenud nendes eh, aruteludes juba pikka aega, inimesed räägivad ikka sedasama juttu ja tegelikult need põhipunktid, mida on välja toodud, ei ole arvesse võetud selles raportis. ja sellepärast inimesed lihtsalt on ärritunud aga meil oli konsensus. konsensus selle osas et, et viisteist protsenti üldisest tasemest jääb siis läbi väärtuseks ja kaheksakümmend viis protsenti sõltub edust. mikspärast see on oluline, sellepärast et need parteid kes vastavad põhikirjale, kellele võib anda nimeks Euroopa poliitiline partei, nende puhul on oluline, et nad saaksid tegutseda. nii et on vaja mingisugust lävind, lävendväärtust ja ma arvan et, et viisteist protsenti on see eh, normaalne põhisumma ja ma tegelikult ei saa aru, mikspärast seda on muudetud mikspärast seda summat on vähendatud ja igatahes mina tahaksin küll selle esialgse numbri juurde tagasi tulla ja siis siin veel räägiti sellest, et, et, et meie parlamendina otsustame, kes on Euroopa poliitiline partei ja kes ei ole. minu arvates see on problemaatiline. igatahes mina ei ole kindel selles osas, me kõik tuleme mingisugusest parteist, me esindame teatud parteid, aga ma küll ei arva, et me oleksime, oleme piisavalt sõltumatud, sellepärast oleks vaja kaheastmelist menetlust. kõigepealt institutsioon eh, annab oma heakskiidu formaalsete kriteeriumite alusel. ja siis eh, mingi konkreetse eh, organi soovituste alusel langetab otsuse parlament sellepärast et on ju, ähm, on ju valimiskomisjonid äh, liikmesriikides ja mulle tundub, et äh, nemad oleksid äh, kõige mõistlikumad kohad, kus siis hinnang anda. ning nende arvamuse alusel saame siis meie otsuse langetada sellepärast ma arvan, et meie küll vastutame eh, Euroopa tasemel eh, valimiste eest, aga see peaks toimuma ilma suure bürokraatiata. ja mis puutub siis eh, iga-aastase ülejäägi ülekandmisesse, selles osas tuleb arvestada ka sihtasutusi. punkte on veel mida ma tahaksin valgustada. aga ma ei hakka neid praegu detailselt käsitlema, sest et nad on olemas muudatusettepanekutest, millega meie fraktsioon välja tuli. lihtsalt paar punkti, aega meil palju ei ole. vaadates eh, tähtaegu, mis liikmesriikides on ette eh, eh, ettevalmistamiseks eh, valimisteks, siis teatud riikides tuleb muuta seadusandlust, näiteks Saksamaal. teatud riikides ei ole vaja eh, seadust muuta. siis eh, tuleb mõelda ka, kui palju kulub aega seadusandluse muutmiseks aega ja me peame olema langetanud otsuse enne suve puhkusele minekut, muidu ei jõua muudatusettepanekuid on palju ja mulle tundub, et oleks üsna hea mõte, kui mm, fraktsioonid ja variraportöörid eh, kohtuksid, kui fraktsioonide variraportöörid kohtuksid eh, raportööriga ning eh, nad peaksid arutama, kas oleks võimalik kompromisse välja töötada selleks, et selleks, et ähm, muudatusettepanekuid äh, vähem oleks. aga igatahes ma tahaksin tänada raportööri, sellepärast et äh, teema on väga keeruline äh, raportöör on tegutsenud väga kompetentselt, väga järjepidevalt ja ma arvan, et kui me peame läbirääkimisi avatud õhkuna, siis me jõuame ka edasi. aitäh, härra Viiland. aitäh. ma olen nõus äh, sellega, mida härra Hefner ütles äh, transpordist tingitud põhjustel jäin ka mina istungile hiljaks. ka mina olen nõus sellega, mida ka eelkõne, mida eelkõneleja ütles. aasta tagasi ma juhtisin juba põhilistele punktile tähelepanu äh, oma muudatusettepanekutest ja seetõttu ma ei saa aru, milleks see kriitika. ma võtaksin kokku selle, mida ma tol korral ütlesin. Äh, kõigepealt äh, Äh, eraldatus või ja-, jaotamine erakonna raha ja valimiste vahel. nagu härra Hefnergi leian mina, et asjad tuleb muuta kergemaks. Äh, Euroopa tasandi erakonnaks saamine peaks olema kergem ja sellistel erakondadel võiks olla õigus osaleda ka äh, riiklikel valimistel tegemist on erakondadega, millel tegelikult ei peagi olema saadikuid. Nad äh, võivad osaleda valimistel, saada ainult kaks-kolm protsenti häältest, aga vaatamata sellele saavad nad anda valimiskampaaniasse olulise panuse. teiseks, mina seaksin väga kõrged nõuded raha küsimustes. härra Hefner, ma üritasin teha vahet Äh, selle nende erinevate äh, muudatusettepanekute vahel. Äh, ma ühes oma muudatusettepanekus ütleksin, et see alus peaks olema kümme protsenti, kümme protsenti peaksid siis rohkem saama kõik erakonnad, mis saavad rohkem kui ühe protsendi häältest Euroopa valimistel ning ülejäänud summa tuleks siis mandaadi alusel jagada ma esitasin äh, saame äh, ka mõned muudatusettepanekud, mis puudutavad siis äh, läbivaatamist. kui me äh, seame nõuded, et selles osas, kui kerge peaks olema ühte erakonda luua ja kui äh, keegi siis esitab apellatsiooni, siis asi läheb kohtusse. Äh, teil on näiteks, äh, võtame näiteks sellise juh-, juhuse, kus erakond on vastuolus Euroopa väärtustega, tõesti selliste tõsiste rikkumiste puhul Äh, oleks, oleks selline võimalus vajalik. Ähm, mina kardan, et kui meil ei õnnestu jõuda selle olukorrani, kus äh, kõik äh, saadiku tegevused äh, leiavad arvesse võtmist. Äh, selleks, et siis vajaduse korral, korral erakonna tegevuse ära keelata, siis meil tekivad probleemid ähm, kui rikutakse seadusi, äh, siis, äh, siis peab sellega kaasas käima ka, äh, ka vastutus, aga me ei saa siin jällegi lubada, et me siin hakkame rahastamise vallas midagi ära segama, mehhanism on selline, et kui keegi on valedel alustel raha saanud või on saanud õigusliku staatuse valedel alustel siis tuleb see staatus või see raha ära võtta sellelt erakonnalt. ma arvan, et ja kõik see, need ära võetud summad peavad siis minema teiste käsutusse. aitäh. ja nüüd äh, annan sõna raportöörile proua Tšanakule Äh, väga palju on muudatusettepanekuid ja väga palju on ka sõnavõtte, see näitab, kui oluline teema on, soovin teile edu. Äh, aitäh, härra esimees. ja samuti tänaksin kolleege äh, nende sõnavõttude eest, tänaksin neid tehtud kommentaaride eest. ometigi tahaksin mõned asjad teile meelde tuletada me siin ei leiuta jalgratast, me ei alusta nullist on juba olemas ähm, Euroopa raamistik, kuigi võib-olla ei ole seda põhikirja ja ei ole täpselt menetlust, millest äh, kõneleb komisjon. meil ei ole pädevat äh, äh, see, see pädev komisjon, kelleks oleme meie, meie sekkume, me kutsume erakondade esindajaid siia Äh, kui nende vastu on näiteks esitatud süüdistused. Äh, see, kõik sellised asjad on juba ette nähtud ja need on ette nähtud äh, parlamendi kodukorras juba praegu. parlament näeb ette ka selle, Äh, selle äh, aruandekohustuse, pädeva komisjoni rolli ning menetluse, mis äh, toimub siis läbi esimeste konverentsi ning vajaduse korral võib selle küsimuse tuua ka Euroopa Kohtu ette, nii et, et mitte midagi uut siin ju ei ole teooria, mille kohaselt ei ole võimalik ette näha, et parlament kontrolliks äh, äh, poliitilisi erakondi, see teooria ei pea paika, juba aastaid parlament teeb seda me kontrollime nende äh, registreerimist Äh, selle, selle, sellega ei tegele loomulikult poliitikud, meil on siin äh, administratsioon, kelle ülesandeks on hoolitseda selle eest, et erakonnad peavad kinni nendest tingimustest, mis neile on seatud ja kui kõik tingimused on täidetud, siis äh, see erakond ka registreeritakse aga parlament on see, kes hääletab siis äh, selle menetluse heakskiitmise üle ja samuti avaldatakse see siis ametlikus, ametlikes teadaannetes, nii et, et kõik, kogu see menetlus on juba olemas ja siin ei ole mitte midagi uut. nii et äh, ei ole siin mingeid sätteid äh, Äh, mille puhul ühtedega ei oldaks nõus ja teised lükataks tagasi. tegemist on haldusmenetlusega, mis parlamendis on olemas ja niimoodi selle menetluse järgi käibki registreerimine. oluline on see, et kui teil on, teie vastu on süüdistusi, kui teil on kaebusi, Äh, mille kohaselt näiteks äh, teie erakond ei ole demokraatlik, äh, siis teil on kaks võimalust. ühelt poolt siis see menetlus, mis parlamendis juba ette on nähtud, nimelt et kõik osapooled tulevad pädeva komisjoni ette, pädev komisjon langetab otsuse ja siis ähm, on veel võimalik siis äh, välja pakkuda sellest kolmest inimesest koosnev komisjon, härra Duff pakkus siin ise välja, isegi välja, et seal oli neid liikmeid oleks komisjonis üheksa, me võime selle üle mõelda. igatahes on olemas menetlused juba ja, ja ärge unustage, et lõppkokkuvõttes on meil olemas ka Euroopa Kohus, nii et, et meil on olemas kõik tagatised selleks, et et eh, midagi, mingi erakonna üle ei hakataks eh, langetama otsuseid erapoolikult, eh, poliitilistest kaalutlustest lähtudes. ma olen teiega täiesti nõus, et me ei tohi lihtsalt mingisse erakonda vaenulikult suhtuda, kuna ta meile ei meeldi ja lihtsalt oma registreerimisõigust kuritarvitada juba aastaid on need menetlused, millest ma kõnelesin, olemas ning ja seda erakondade jaoks, kellel äh, tegelikult ei olegi põhikirja. ja nüüd veel see õigusliku staatuse küsimus, kas see peaks olema liikmesriikide pädevuses, asi on jällegi väga selge me tahame luua eh, üle-euroopalist eh, põhikirja, üle-euroopalist staatust eh, nendele erakondadele. ainukene asi, mida see praegune määrus ei reguleeri, Äh, äh, need asjad siis võib reguleerida siis liikmesriikide tasandil, äh, kus nendel erakondadel on oma asukoht. Te teate, et siin ei tule mingit topeltstaatust. meil on olemas siis teatud liikmesriikides süsteemid, mis tuginevad direktiivile, kus on äh, kirjas menetlus, mille parlament on heaks kiitnud ning loomulikult peab äh, erakondadel olema vabadus äh, luua ükskõik kus tahes, selline õigus on juba olemas Maastrichti lepingust saadik. ja mitte keegi ei saa takistada üht, mõnel erakonnal mine, minemast ja enda loomist, kus ta või iganes tahab. niisiis need kartused, mida on väljendatud seoses erakondade registreerimisega, on täiesti alust, alusetud, registreerimine on puht halduslik toimik ning parlament langetab otsuseid täpselt nagu kõik maailma parlamendid kõigis liikmesriikides, ma rõhutan, kõigis liikmesriikides on erakonnad äh, registreeritud just nimelt parlamendis kõik äh, see toimub äh, just nimelt parlamendis ning äh, ei oleks mõistlik, et me ootaksime, et komisjon hakkaks selle ülesandega tegelema. see oleks ennekuulmatu, et täitesaatev võim hakkaks tegelema poliitiliste erakondade registreerimatega mitte üheski liikmesriigis ei ole see ju võimalik, ometigi on olemas võimude lahusus loomulikult on inimesed, kes esitavad, esindavad komisjoni, parlamenti ja nõukogu äh, me järgime siin härra Duffi ettepanekut, aga need kartused, mida siin väljendati, on täiesti alusetud. Äh, meil ei ole äh, mitte kunagi tegelikult ka selles vallas probleeme olnud. mis puudutab nüüd rahastamise eraldamist esindamitu-, esindatusest millest kõneles härra Viljand, siis ka see põhimõte on juba olemas. väga selgelt on lahutatud need kaks asja omavahel. mis puudutab äh, nüüd äh, rahaliste vahendite äh, ülekandmist, siis see puudutab ju ka sihtasutusi need äh, rahaliste vahendite ülekandmised ei puuduta ainult erakondi, need puudutavad ka sihtasutusi, lugege seda teksti. sellist probleemi ei ole olemas. nüüd, mis puudutab erakondade liikmeid, siis äh, siin on ka tehtud väga palju ettepanekuid, härra Tahv ütles, et selle asemel, et meil oleksid äh, Äh, seitsme riigi esindajad, läheme varem üheksa riigi juurde, teised jällegi on öelnud, et äh, meil on juba paigas künnised, äh, mis kodanikealgatuste jaoks paika pandi ning on olemas ka künnised, mis kehtestati varem. nii et, et ma ei saa aru, milleks me peaksime neid künniseid muutma hakkama samuti ei saa me äh, lubada siis riiklikud parteid, kes äh, mängib siin Euroopa tasandi erakonda. meie eesmärk ei ole äh, tegeleda riiklike erakondadega, meie teisalt aga anname võimaluse riiklikele ja regionaalsetele saadikutele, me anname neile võimaluse äh, liituda äh, Euroopa tasandi poliitilise erakonnaga, minu arvates on see oluline. niisiis ma leian, et äh, need kartused, mida väljendati siin, ei ole põhjendatud sest et äh, igatahes on äh, tegemist äh, menetlustega, mis juba on olemas, tegemist ei ole mingi uue asjaga, otse vastupidi, seda raamistikku lihtsalt tuleb tugevdada, võttes vastu siis selle põhikirja, niisiis registreerimisega hakkab tegelema parlamendi administratsioon ning äh, liikmed, liikmeks astumine ja registreerimine parlamendi poolt lõpetatakse äh, siis, kui tingimusi äh, täidetakse niisiis, ja kõik teavad, millised on need tingimused, millest tuleb kinni pidada. ma ei usu, et oleks vaja karta, et Euroopa Parlament on niivõrd erapoolik ja subjektiivne, et äh, üritab takistada mõnede erakondade registreerimist, kui tegemist on siis sellise erakonnaga, äh, kes on demokraatlik, on tõeliselt solvav äh, kuulda selliseid väiteid parlamendi aadressil Äh, kas tõesti arvatakse, et me võime siis äh, keelduda lihtsalt demokraatliku erakonna registreerimisest? vastupidi, meil on võimalus näidata, äh, komisjonile ja nõukogule ja liikmesriikidele, võimudele Äh, Euroopa Parlament äh, on võimalus näidata ja ta on juba korduvalt näidanud oma demokraatlikku pühendumust. ma arvan, et äh, see on midagi sellist, mida ei saa kahtluse alla seada. liikmesriikides ollakse sellest teadlikud. ning lisaks sellele äh, toimub ju ka koostöö äh, riiklike äh, ametiasutustega, äh, kui on näiteks tegemist mõne erakonna vastu algatatud menetlusega. ka selle tarkade meeste komisjoni sekkumine samuti nõuab ju liikmesriikide võimudega koostööd. nii et, et ma ei usu, et võiks öelda äh, nagu äh, asjaosalised ei saaks äh, oma seisukohti kuuldavaks teha. ma arvan, et on täiesti selge, et äh, erakonnad registreeritakse parlamendis äh,. tahaksin äh, nüüd äh, tänada sotsiaaldemokraate äh, kes esitasid ainult neliteist muudatusettepanekut ning äh, tegemist on tõesti selliste muudatusettepanekutega, mis on äh, mõistlikud, mis äh, puudutab nüüd äh, neid rahalisi aspekte, siis ma tahaksin siin ikkagi rõhutada seda jagamist kümme protsenti ja kaheksakümmend protsenti, vabandust, üheksakümmend protsenti Äh, meil on vaja selles küsimuses edasi liikuda, kui me tahame saavutada kokkulepet selles küsimuses hetkes, hetkel on meil siis tõepoolest nelisada seitsekümmend muudatusettepanekut. ma siiski loodan, et mul õnnestub edasi liikuda, valmistuda läbirääkimisteks, tahaksin tänada kolleege, kes on esitanud muudatusettepanekuid, sellepärast et need muudatusettepanekud tõesti näitavad, et kolleegid tunnevad asja vastu suurt huvi ja ma arvan, et seda raportit oodatakse ka liikmesriikides need liikmed, kes astuvad mingisse Euroopa erakonda, eh, nendega eh, arvestatakse ka nende oma erakonnas, eh, aga nendega peab arvestama ka siis, kui me arutame rahastamisküsimusi, sellepärast et on, vaja on, et Äh, sellepärast et äh, täiendava rahastamise saamiseks peaks liikmeid olema teatud arv. aitäh. Äh, nüüd me peaksime siis ähm, hääletama seda asja üheksateistkümnendal veebruaril. ma tahaksin teilt küsida, kas teie arvates on Äh, korraldada vahepeal veel enne hääletust täiendavaid äh, kohtumisi, äh, sellepärast et kui meil on vaja lisaistungeid, siis me peame vaatama, kuidas ta saaks panna veebruaris täiskogu nädalale. jah ma arvan, et see, sellega tuleks arvestada võib-olla Strasbourgi nädala esmaspäeval. ma arvan, kindlasti meil on vaja veel ühte uut istungit Äh, vahepeal ma loomulikult äh, kohtun erinevate äh, fraktsioonide variraportööridega ning ma üritan koos nendega välja töötada kompromissmuudatuse ettepanekud. hästi. ma näen, et kolleegid noogutavad, teeme siis niimoodi korraldame siis selles küsimuses täiendava kohtumise esmaspäeval, neljandal veebruaril niisiis, tegu on Strasbourgi nädalaga ja üheksateistkümnes veebruar jääb hääletuskuupäevaks. ja nüüd jõuame siis äh, järgmise päevakorrapunktini, mis puudutab siis määruse kolm viis neli lõige kaheksakümmend kolm muutmist, aga kell on juba viis ja võib-olla peaksime kohe hakkama hääletama nagu ma alguses ütlesin, me otsustasime siis, et me hääletame ainult Euroopa poolaastat, sellepärast et teistes punktides eh, siis eh, selles osas, mis puudutavad demograafia alast statistikat, selle hääletuse me lükkasime edasi kuni kella kümneni homme hommikul, äh, kui koordinaatorid äh, ümber ei otsusta ja koordinaatorid ei kohtu mitte täna õhtul, vaid homme hommikul kell üheksa, kella üheksast kümneni on koordinaatorite kohtumine. niisiis hääletame Euroopa poolaastat. kas me oleme hääletuseks valmis? muudatus üks, härra Tahvilt äh, kes on poolt? kas härra Tahv soovis sõna? ei, ei, ta juba hääletab. kes on poolt, palun andke märku. loeme käed kokku. kes on poolt? kes on muudatuse üks poolt? vastu see on vastu võetud. muudatus kaks lõike seitse kohta, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? ja üks erapooletu oli ka. muudatus kolm, lõige kuusteist on tagasi võetud hääletame muudatust neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? ja nüüd lõpphääletus, kes on poolt vastu. keegi pole vastu, erapooletud. üks erapooletu, ei, kaks erapooletut. see on vastu võetud. kaksteist poolt, keegi pole vastu ja kaksteist, kaks erapooletut, nii et see on vastu võetud. suur aitäh härra Rangelile ja nüüd läheme siis viimase päevakorrapunkti juurde. ning see on siis äh, <clears throat> määrus kolmsada viiskümmend neli aastast kaheksakümmend kolm, mis puudutab Euroopa Ülikooli instituudis hoitavaid äh, arhiivitoimikuid. see instituut asub äh, Firenzes ning te ilmselt juba teate selle küsimuse tausta tegemist on siis Euroopa Liidu toimimise artikliga, Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga kolmsada viiskümmend kaks. ning nõukogu võtab vastu Euroopa Komisjoni õigusloomelise ettepaneku, mis puudutab liikmesriikide ühehäälsuse nõuet ning tulevikus esitatakse ka vaheetapi raporteid millega siis eh, avaldatakse mõju nõukogule, kuid esialgu on tegelikult juba näha, et selliseid raporteid vaja ei ole, on vaja ainult ükskord hääletada, kui nõukogu dokument valmis saab. mina olen raportöör selles küsimuses ja ma tunnen hästi neid eh, probleeme mis mitmetel inimestel on seoses arhiivide hoidmisega ja need puudutavad ennekõike õiguslikke aspekte. ehk siis, kui need arhiivid üle antakse, need arhiivitoimikud üle antakse Euroopa Ülikooli instituudile, siis kas on tagatud järjepidevus äh, arhiivitöös äh, ja kuidas siis instituut nendega edasi toimetab. näib, et kõik on korras ning need probleemid on tegelikult lahendatud. Euroopa Liidu institutsioonid võivad äh, oma toimikud äh, anda arhiivi ning äh, nende säilitamisel tagatakse kõik läbipaistvusega seotud nõudmised. arhiivitoimikuid säilitatakse Itaalias, aga nende hoidmisega seonduvad ka kulud ja need kulud ei ole ühekordsed, vaid need kantakse tulevikus korduvalt meil on seetõttu vaja tagada äh, sobivad äh, ja vajalikud instrumendid, äh, näiteks selleks, et kopeerida neid dokumente, et neid arhiivist välja anda või et nendega muud moodi töötada. meil on tarvis esitada omapoolne raport, lühike kokkuvõtlik dokument ning seejärel see kas kiidetakse heaks või mitte. mina olen raportöör ja selgitasin teile lühidalt olukorda, nüüd küsin, kas keegi soovib äh, sõna võtta. kuid näib, et keegi sõna võtta ei soovi. ja seetõttu on meie ainuke ülesanne nüüd oodata, millal nõukogu esitab omapoolse arhiivitoimikute alase dokumendi, millega nad äh, muudavad määrust number kolmsada viiskümmend neli aastast kaheksakümmend kolme, mis puudutab Euroopa Liidu äh, arhiivitoimikute säilitamist Firenzes asuvas Euroopa Ülikooli instituudis siis, siis ongi nii, nagu olen vähemalt ühe korra juba öelnud, Eh, meil peaks olema koordinaatorite kohtumine, kuid see toimub homme hommikul, sest eh, täna ei ole seda võimalik pidada. sest eh, mõned koordinaatorid jäävad erinevatel põhjustel tulemata, nad jõuavad siia homseks ja koordinaatorite kohtumine toimub homme kell üheksa, aga ko-, komisjoni koosolek jätkub homme kell kümme, kell kümme pärast koordinaatorite kohtumist. ja meie äh, Eh, kohtumine kestab siis kümnest üheni, kell üksteist tuleb meie juurde Iiri minister. mingeid muid eh, võimalusi meil ajakava ümber mängida pole, tänan teid eh, tähelepanu ja mõistmise eest ja tänaseks lõpetame, aitäh!